Good morning, tere hommikust, kallid daamid ja härrad. tere tulemast ähm, siia ebatavalisse saali meie koosoleku jaoks. siin on teid väga keeruline näha, aga no püüame hakkama saada sellegipoolest. tere tulemast veel kord kõigile püüan harjuda siinse korraldusega, aga ma arvan, et ähm, me oleme nüüd kõik valmis alustama oma tavapärase Regionaalarengu Komisjoni koosolekuga. suurepärane. aitäh teile. Te olete kõik äh, saanud kätte ka päevakorra, kas päevakord, ähm, kas me saame selle kinnitada, härra Võnisteroi, palun. aitäh. Äh, aitäh, et te täna siin olete äh, mina olen päevakorraga rahul, aga mul on kaks küsimust. kui proua, või vabandust, proua Gredu ei saanud tulla äh,, tal oli eelmisel korral ähm, erinevad muud kohustused, meile öeldi, et ta tuleb järgmisel korral. ja teine asi, meil oli taotlus äh, kohtuda uue peadirektoriga, selleks, et äh, teda paremini tundma õppida Need on need kaks asja, mis mind huvitavad ja üks asi äh, veel, mis ma tahtsin öelda, äh, täna natukene hiljem toimub meil koordinaatorite kohtumine mitte selle päevakorra kontekstis, vaid järgnevate mm, päevakordade kontekstis ja töö kontekstis ja võib-olla meil äh, tuleks mõelda selle peale, et koostada Reigi komisjoni nimel resolutsioon täiskogule selle aasta lõpul liikmesriigid peavad eh, eksante tingimuslikkuse täitma ning eh, need, kes suudavad tulla välja strateegiatega, võivad eh, rahast ilma jääda ja see on kõik väga kriitilise tähtsusega ja seetõttu me peaksime maha pidama positiivse arutelu ja valmistama ennast äh, ka siin mm, komisjonis ette hääletuseks äh, kirjandamise küsimuses. Äh, me peaksime seda protsessi püüdma kiirendada, järgmise aasta alguses täiskogul ka arutatakse seda selleks, et näha, milline on asjade seis ja me peame ka omalt poolt vaatama, milline on meie positsioon, me peaksime fraktsioonidena siin algatust üles näitama, sellepärast et minu arvates, kui me liiga kaua venitame, siis eelarvekomisjon võtab äh, siin vallas algatuse äh, ja siit peaks raha hakkama ümber vaatama. milline on komisjoni seisukoht äh, selle perioodi raha kulutamise kontekstis? selle kolmesaja kuuekümne miljardi euro kulutamises, kasutamises, mida kolmeks esimeseks aastaks on ette nähtud, seda ei ole praktiliselt praegu üldse ära kasutatud äh, veel, ehk siis me võiksime REEGi komisjoni nimel parteiüleselt valida siis sellise ühe lähenemise ähm, ja oma seisukoha välja kujundada ja me ei peaks seda tegema mitte täna, vaid panema selle teema järgnevate koosolekute päevakorda, äh, et meil oleks võimalik arvamusi vahetada ja et meil oleks võimalus ka tekst koostada, aitäh! ja nüüd on kõik äh, Äh, saadikud vist ka kohale jõudnud, ma seni kohe kõnelesin, sellepärast ma saingi natuke kauem sõna võtta. ja võib-olla see on niimoodi selle saali tõttu. aga igal juhul aitäh, aitäh selle sõnavõtu eest. see puudutas peaaegu et päevakorda, aga ma nüüd eeldan sellest kõigest, et päevakord on kinnitatud äh, ja äh, järgmistel koosolekutel tegeleme järgmiste päevakordade kinnitamisega. teine punkt, juhataja teadaanded Äh, ja täna ähm, vahelise mõttes on mul ka teadaandeid teile, esimene puudutab äh, Kreekasse minevat delegatsiooni või käinud delegatsiooni. Ähm, inimesed käisid seal äh, kaheksateistkümnendast kahekümnenda septembrini, see oli siis kolm nädalat tagasi, riigikomisjoni delegatsioon käis Kreekas, me käisime Ateenas ja Thessalonikis meil oli üksteist kohtumist erinevate tasandite poliitiliste jõudude esindajatega, meil toimus ka huvitav arvamuste vahetus äh, härra Tagisakisega, kes on asepeaminister, härra äh, Aleksis Tsiridisega, kes äh, on majandusminister ja kohtusime ka teiste otsustajatega piirkondlikul ja kohalikul tasandil koht-, kohtusime ka Thessaloniki linnapea ja aselinnapeaga ning äh, Ateena linnapea ametkonna esindajaga. lisaks sellele oli meil võimalus äh, kolleegidega äh, struktuurireformide tugikeskusest kohtuda ja erinevaid teemasid arutada. me saime külastada ka mm, erinevaid projekte koha peal ja nendest rääkida. Äh, nende hulgas olid ka mõned äh, vastuolulised proble-, äh, projektid, nagu näiteks metroo Thessalonikis, aga ka väga edukad projektid Ateenas näiteks ja mujal. igal juhul meil on juba raport sekret-, sekretariaadi poolt äh, välja mm, töötatud, välja antud ja tänasest on äh, kättesaadavad ka paberkoopiad sellest. nii palju siis Kreekast, äh, ma arvan, et tegemist oli väga eduka külaskäiguga ja selle tulemus oli ka väga huvitav kuid kahjuks äh, prinditud kujul need pildid just äh, väga hea kvaliteediga ei ole, väga keeruline on äh, nende pealt tuha-, tuvastada seda, kes seal meist kohas käi-, kohal käis, aga igal juhul see külaskäik oli huvitav ja positiivne. me ootasime rohkem probleeme ja murepunkte, aga me kohtusime erinevate valitsustasandite esindajatega Kreekas, kes väljendasid meile oma mm, tahet tööga jätkata ja nad olid väga äh, pühendunud sellele, et näidata, millised on struktuurifondide abiga tehtud projektide positiivsed aspektid, tulemused, tulemused. Eh, see on minu kirjeldus eh, sellest eh, missioonist ja ma arvan, et kolleegid saavad võimaluse korral sellele minu poolt öeldule omalt poolt ka veel midagi lisada. teine punkt minu teadaannetes puudutab iga-aastat Riigikotari kohtumist, mis leiab aset homme pealelõunal ja mina tahaksin teile meelde tuletada vaid seda, Äh, et see toimub äh, poole kolmest kella viieni äh, regioonide komitee hoones. see on üks sündmustest, kohtumistest avatud nädala raames, regioonide nädala raames, mis praegu Brüsselis toimub. eile toimus regioonide nädala avaüritus siinsamas parlamendis täiskogu saalis. mina osalesin seal ka, härra Van Nistelrooy oli ka kohal ja ma arvan, et äh, homne kohtumine saab olema ähm, väga äh, emotsioonide rohke äh, ja kindlasti regioonide komitoo, komitee esindab oma, esitab omalt poolt omapoolseid ootusi, lootusi. ta tahab teada, mis, milline on Euroopa Parlamendi roll kaks tuhat kakskümmend aasta järgse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika kujundamise kontekstis. kolmas teadaanne puudutab äh, ühte üritust, äh, mille regioonide komitee äh, korraldas kahekümne kaheksandal septembril. toimus vastuvõtt Äh, Baierimaa esinduses, äh, mille pealkiri oli äh, tugev ja uuendatud regionaalpoliitika ajaks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. seal räägiti Euroopa piirkondade panusest tuleviku juhtimisel ja haldamises ja nagu ma ütlesin, selle korraldas regioonide komitee kolmsada kolmkümmend kaks poliitilist erinevate piirkondade esindajat kahekümne kahest liikmesriigist kirjutas alla ühisdeklaratsioonile, nendega liitus veel viis äh, organisatsiooni ja äh, seal nõuti, et äh, Euroopa ühtekuuluvuspoliitika oleks tingimuslik äh, kõikidele piirkondadele pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, allkirjad anti üle proua Kretsule, härra Markulale, Peeter Javortšikile, kes on Slovakkia eesistujariigi suursaadik ning see anti üle ka mulle Regionaalarengu Komisjoni äh, esinaisena. Äh, see on siis allkirja äh, raamat, kui nii võib öelda, kolmsada kolmkümmend kaks allkirja erinevate regioonide esindajatelt. ma edastan selle raamatu sekretariaadile ja kõik te saate siis äh, vaadata, ähm, milline teie koduriigi regioon on seda äh, deklaratsiooni toetanud, see deklaratsioon on väga äh, jõuline, fokusseeritud ja see puudutab ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. niisiis, see läheb sekretariaadile. ja veel üks teadaanne eelmisel nädalal Strasbourgis toimus toimusid meil kohtumised äh, volinike kolleegiumi ja komisjoni esimeeste konverentsi vahel kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kontekstis. kohtumine toimus klasterites äh, nagu ka eelmisel aastal. see on parem viis, kuidas komisjoniga tööd teha. mina osalesin kahe klastri töös. üks puudutas MFF-i ja teine Äh, töökohti, investeeringuid ja majanduskasvu. esimene oli selline, mida juhtisid eelarvekomisjoni äh, esimees siin Euroopa Parlamendis äh, ja volinik Oettinger, sellepärast et asepresident Georgieva ei olnud tol hetkel kohal. teine kohtumine oli selline, mida juhatasid komisjoni asepresident Katainen ning tööhõivekomisjoni aseesimees siin Euroopa Parlamendis. mina olin äh, teise klastri kõneisik ja äh, ma võin öelda, et äh, sel korral oli meil võimalus arutada ühtekuuluvuspoliitikat ja tõukefonde ning investeerimispoliitikat selles kontekstis ja rõhutada kui oluline on struktuurifondide roll töökohtade loomisel, majanduskasvu tekitamisel Euroopas ning äh, kui olulist rolli mängib ta Euroopa investeerimispoliitika osana. Need olid siis minupoolsed teadaanded äh, ja need puudutasid eelmiseid nädalaid. kui nende kohta kommentaare ei ole või teiepoolseid ettepanekuid nendega seoses ei ole, siis me saame edasi liikuda kohe hääletuse juurde olete te sellega nõus? suurepärane. nii. hakkame siis hääletama. ja äh, me hakkame hääletama ühte raportit ja ühte arvamust määruse kolmteist null kolm murd kaks tuhat kolmteist muutmine seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist. väga pikk pealkiri. see puudutab artiklit kakskümmend neli ja äh, artiklit sada kakskümmend lõiget kolm Äh, ühissätete määrusest, mõlemad artiklid äh, võimaldavad kõrgemaid äh, kaasrahastamismäärasid riikidele, kes on rahalistes raskustes ja komisjon on teinud ettepaneku pikendada seda ajaperioodi, mil see kõrgem kaasrahastusmäär on võimalik, muudatusartiklile kakskümmend neli ähm, puudutab Kreekat ja äh, sada kakskümmend lõige kolm äh, Küprost. ja äh, te palusite, et ma oleksin meie komisjonis raportöör, me võtsime põhimõttelise otsuse vastu komisjoni ettepanek heaks kiita ilma muudatusettepanekuteta ja ma tahaksin teile teada anda, et nõukogu oli Coreperi kohtumisel kahekümne esimesel septembril nõus komisjoni ettepaneku vastu võtma ilma muudatusettepanekutega, muudatusettepanekuteta. mõlemad nõuandvad komisjonid komisjonid või komiteed on samamoodi äh, komisjoni ettepaneku poolt ja äh, mitte ükski arvamust esitav komisjon siin parlamendis äh, ei ole ka muudatusettepanekutega välja tulnud. eelarvekomisjoni esimees on kirjutanud ka kirja meie lähenemise toetamiseks ja teised komisjonid, mida on üle kümne, on otsustanud mitte arvamust esitada. niisiis Äh, meil on ainult üks hääletus äh, praeguses kontekstis siis äh, ja hääletamine on nüüd alanud. palun, asuge hääletama. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. Not yet. kas ma kiirustan liigselt? aga tulemus on nüüd olemas kas te saite hääletada? meil on siin vist mingi probleem. kas eh, teie hääletusmasin ei tööta? ma väga vabandan, igal juhul me lõpetame nüüd hääletuse, sulgeme hääletuse, kui on tehnilisi probleeme, siis tuleb neid kontrollida. Eh, tehniline teenistus, kas nüüd kõik toimib? kas teil on ka probleem? kas te saate hääletada? ei? kas tehniline talitus võiks tulla siia olukorda kontrollima? Does it work now? No. kas nüüd kõik töötab? ei. Äh, sinu oma ka ei tööta, ei, sinul on kõik hästi. okei okay,, I see, I see. Does it work now? kas nüüd äh, kõik toimib? ei kas äh, oleks võimalik kutsuda tehnik asja kontrollima? ah, nad teevad praegu selle kallal töö, tööd. endiselt ei toimi mm? -hmm. Anyway, I, I close the, the vote and we'll vote again. ma sulgen nüüd hääletuse ja siis hääletame uuesti ja me hääletame uuesti. niisiis, äh, palun asugem hääletama, hääletamine on alanud Everything is okay? Everybody voted? The... kas kõik on nüüd saanud hääletada, hääletamine on nüüd lõppenud. suur aitäh! ja see otsus on heaks kiidetud. kolmkümmend neli hääletajat on, kolmkümmend üks hääletasid selle otsuse poolt. aitäh teile! ja nüüd ähm, järgmiseks äh, teine hääletamine. Euroopa strateegiliste investeeringute fondi rakendamine. Regi arvamus meie raportööriks on proua Bresso, kas te soovite oma poolt ka midagi öelda? ei? aitäh. ja raport ütleb aitäh. Äh, meil oli üheksakümmend kuus muudatusettepanekut ja meil on ka mitmeid kompromissettepanekuid nüüd äh, ja see tähendab seda, et me saame hakata hääletama ja alustame kompromissiga number üks, kes on poolt. kes on vastu? kes on erapooletud? erapooletuid ei ole, see on vastu võetud. liigume nüüd edasi muudatusettepaneku neliteist juurde, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? kontrollime äh, elektrooniliselt seda, palun. väga keeruline on siin saalis näha, ähm, kes kuidas hääletab, ehk siis muudatusettepanek neliteist, kontrollime seda elektroonselt. hääletamine on alanud no,. <laughs> The vote is closed. hääletus on lõppenud. And it is adopted ja see on vastu võetud. ma väga vabandan, ma pidin seda kontrollima selleks, et näha, milline see olukord meil siin on. nii, härra Van Nistelrooy, ma palun, eh, et te loeksite üle Rahvapartei esindajad, sellepärast et eh, Rahvaparteist eh, on üks hääl üle ehk siis me peame ühe liikme siis äh, välja lööma jah, ja teised, äh, teistega on korras. väga hea, aitäh. okei okay,, amendment. nüüd äh, muudatusettepanek viisteist, teine osa sellest. siin on palutud osade kaupa hääletamist, teine osa siis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. kas te soovite kontrollida seda? palun väga, kontrollime siis nüüd muudatusettepaneku viisteist, teist osa. hääletamine on alanud. The vote is closed. And it is adopted ja see on vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, muudatusettepanek kolmkümmend kuus läheb elektroonilisele hääletusele. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud, vähemalt mulle tundub nii. liigume nüüd edasi, kompromiss neli järgmiseks. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud. tundub, et tagasi lükatud. tahate kontrollida seda? hea küll, muudatusettepanek nelikümmend kuus läheb elektroonilise hääletusele, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. edasi kompromissettepanek viis kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks, teine osa. meil on äh, hääletus kahes osas, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. vähemalt ma arvan nii, ütleb proua esinaine Te tahate kontrollida muudatusettepanekut kuuskümmend kaks ähm, elektrooniline hääletus siis ja see on alanud. hääletamine on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. kompromissettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tundub, et tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, muudatusettepanek kaheksakümmend seitse kontrollime seda elektroonselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. edasi nüüd hääletame muudatusettepanekuid kaheksakümne kaheksast üheksakümne üheni, mis on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud ja tundub, et need on vastu võetud. kas te tahate kontrollida? vastu võetud. väga hea. nüüd üheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud. vabandust. see langeb ära, jaa, tõesti. vabandan. nüüd kompromiss number kaheksa. kes on poolt? vastu poolt, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame kogu dokumenti lõpphääletusel elektroonselt ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see arvamus on vastu võetud. kolmkümmend kaks äh, saadikut kohal, kes äh, saavad hääletada, kakskümmend kaheksa hääletas poolt. suur aitäh! With this we, we finalize nüüd on meie hääletus lõppenud. And we now go to nüüd siis lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on härra Nilssoni raportiga Euroopa Liidu integreeritud Arktika poliitika. Euroopa Komisjon ja kõrge esindaja avaldasid ühise teatise, mille pealkirjaks on Euroopa Liidu integreeritud Arktika poliitika, seda selle aasta aprillikuus. Ahvet ja Envi otsustasid ähm, algatusraporti välja töötada, kasutades äh, reeglit number viiskümmend viis. palun, kas äh, saaksime veidi vaikust saalis? kui teil on siin olulisi mõttevahetusi, siis palun pidage need saalist väljaspool. Thank you. tänan uh,. Today our raportöör Mr Nils. raportöör härra Nilsson tutvustab äh, meile täna oma raportit äh, ja räägib Arktika kontekstis erinevatest äh, arengumõõtmetest muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käin välja esmaspäeva, seitsmeteistkümnenda oktoobri kell seitseteist kolmkümmend. hääletame arvamuse projekti üle meie teisel novembri kohtumisel. härra Nilsson, palun, teil on sõna. Eh, suur tänu, tahaksin algatuseks eh, öelda, et väga hea on, et meie komisjonil on võimalik arutada Arktikaga seotud teemasid. loomulikult meil ei ole siin, siin kõige olulisem pädevus, seda teemat arutatakse eelkõige ikkagi keskkonnakomisjonis, aga loomulikult Regionaalarengu Komisjonil on samuti siin oma sõna sekka öelda nii et on ka täiesti loomulik, et me neid teemasid äh, siin komisjonis, Euroopa Parlamendis äh, arutame. tegemist ei ole mitte ainult äh, teemaga, mis puudutab välispoliitikat ja julgeolekut, vaid lisaks on see ka keskkonna teema me üritame ju tagada muuhulgas jääkarude ellujäämise Gröönimaa on siin samuti oluline teema ja meil on ju vastutus ja kohustus käsitleda neid teemasid ning luua mehhanismid, mis võimaldavad säilitada ja kaitsta loodust Arktikas tegemist on territoriaalse koostööga liikmesriikide vahel, kuid äh, kindlasti peab käsitlema siin ka rahastamisküsimust, praegune rahastamise tase ei tohi kindlasti langeda ja siinkohal peab kindlasti tegema Euroopa Parlament tihedat koostööd Arktika Nõukoguga. sooviksime ka tähelepanu juhtida sellele, et siin on mitmeid erinevaid poliitikavaldkondi, mida tuleb Arktika kontekstis edasi arendada. minu arvates on tähtis ära kuulata äh, kohalikud inimesed ja vaadata, mida nemad äh, asjast äh, arvavad, sest et äh, me ei räägi siin mitte ainult geograafilistest teadmistest, vaid meil on vaja ju ka keskkonnaalaseid ja ohutusalaseid teadmisi, mis, mida, mis saavadki olla ainult kohalikel inimestel, kohalikel elanikel tasub mainida ka seda, et meil peaks olema selline püsiv koht, kus on võimalik omavahel Arktika teemadel suhelda ning kuhu oleksid kaasatud ka kindlasti kohalikud elanikud. nagu öeldud, siis me ei räägi mitte ainult ühest ainsast teemast, keskkonnast või millestki muust, me räägime siin ka oskusteabest ja tegelikult on väga palju VKE-sid, kes on Arktikas äh, tegevad ja on väga innovaatilised ja seega me peame neilegi tähelepanu pöörama. meil on juba üks vana ettepanek, mille eesmärk on luua Euroopa Liidu Arktika teabekeskus. me peaksime selle nüüd ära otsustama ning tegema üleskutse komisjonile ka käsitleda selle teabekeskuse loomise ideed äh, põhjalikumalt. nii et äh, ilmselgelt on Arktika puhul ka regionaalarengu aspektid, äh, mis tuleks äh, välja tuua vastutavatele komisjonidele ja olen valmis vastama teie küsimustele ning ära kuulama teie ettepanekud, tänan. Thank you, thank you, Mr Nilsson. suur aitäh, suur aitäh, härra Nilsson. ja kõigepealt annan sõna variraportööridele, palun härra Kelam. The floor is yours. suur aitäh, proua esimees. mina olen täisliige ka Ahvetis ja siin oleme asendusliige, nii et ma olen siin justkui vahemees. ma toetan kolleeg Nilssonit tema lähenemises. minu arvates on siin keskseks teemaks rõhutada, kui oluline on Euroopa Liidu territoriaalne koostöö Arktika jaoks. seda koostööd tuleb jätkata ka siis, kui käesoleva kümnendi lõpuks on läbi meie praegu kehtiv mitmeaastane finantsraamistik. Euroopa Parlament kindlasti toetab ka ideed, et Euroopa Liit peab olema kaasatud Arktika Nõukogu täisvaatleja rollis. nagu arvamuse projektis ka kirjas on, siis on vaja rõhutada eriliselt koostööd kohalikul tasandil ehk siis kohalike omavalitsuste vahel on oluline saada adekvaatset tagasisidet inimestelt, kes koha peal tegevad on. mulle meeldib ka idee, et Arktika piirkonnas on innovatsioon erilise tähtsusega ning just nimelt see innovaatilisus saab võib-olla kompenseerida inimressursi puudujäägi nii et ähm, me saamegi lähtuda seal innovaatilistest ärimudelitest ja tehnoloogiast. kuna ma olen ka Välisasjade Komisjoni liige, siis ütleksin veel järgmist. Arktikat ei saa loomulikult äh, käsitleda vaid piirkonda, kus me räägime vaid äh, sõbralike liikmesriikide ja partnerite koostööst, vaid tegemist on äh, väga suure strateegilise äh, strateegiliste huvidega äh, näiteks energiavaldkonnas ning transpordivaldkonnas samuti. ja regionaalpoliitika piirialadel ei käigi tegelikult otseselt regionaalpoliitika valdkonda, siin on ilmselge välismõõde samuti. ning teen ka mõned muudatusettepanekud selle kohta, nagu te teate, on Venemaa Arktika piirkonnas väga oluline. hetkel Venemaa rikub rahvusvahelisi reegleid ning peame sellele andma ka realistliku hinnangu. selline käitumine mõjutab nii positiivselt kui negatiivselt Euroopa Liidu Arktika poliitikat ja lõpetuseks mulle meeldib ka see Euroopa Liidu Arktika Teabekeskuse idee, mis, mis asuks Soomes. Eesti ei ole küll Arktikale päris nii lähedal, aga igal juhul toetame me täielikult naaberriiki Soome sellise teabekeskuse loomist. tänan. suur aitäh. palun järgmine variraportöör. Thank you uh,, madam chairman and uh,. Uh... suur tänu, proua esimees. tore näha kolleege siin veidi ebaharilikus uh, ruumis. ECR Taani ja Soome kolleegidega võtab teatavaks uh, selle ettepaneku ning soovib soodustada koostööd partnerite vahel ning tõsta teadlikkust rahastamisallikate osas ning soodustada ka rahvusvaheliste projektide ellurakendamist või ma, me mõistame, et tuleb võtta kasutusele meetmed ka lühikemises plaanis ning pidada laiemas, laiemalt kinni meie graafikust. on mitmeid siseriiklikke organisatsioone juba olemas, mis vastutavad Arktika ees ja kõige ol-, olulisem nendest on Arktika Nõukogu, seal on Taani, Soome ja Rootsi juba aktiivsete täisliikmetena ka osalemas, oluline on pidada kinni nende liikmesriikide suveräänsetest õigustest ja ka teiste Arktika Nõukogu liikmete õigustest ECR võtab teatavaks seda, et jah, Euroopa Liit pakub teatavat rahastamist äärepoolsematele piirkondadele, kuid see peaks pigemini olema täiendav ressurss ja mitte asendama liikmesriikide tegevust Arktika Nõukogus. ja viimaks veel ECR mõistab, et Arktika Nõukogu on võtmetähtsusega, Arktika piirkonnal on eriline teaduslik tähtsus muuhulgas kliimauuringute osas. samal ajal me usume, et tuleb kasutada olemasolevaid organisatsioone ning olemasolevat koostööd. kakssada miljonit eurot on aastast kaks tuhat kaks läinud seitsmenda ja kaheksanda raamprogrammi raames teadus- ja arendusprojektidesse ja on ette nähtud rahalised vahendid ka kuni aastani kaks tuhat kakskümmend koostöös mitmete Euroopa Liidu väliste partneritega, nii et lähtugem ikkagi teadmiste jagamisel ning lisaks veel, mis puudub Arktika teabekeskust, seda tuleb teha olemasoleva eelarve raames ning vastavalt praegu kehtivale ajagraafikule. suur aitäh! ja nüüd härra Tahkula, palun, järgmine variraportor. suur tänu, proua esimees, kui ma õigesti aru sain, siis ma võin rääkida ka soome keelt, sest et siin on parimad äh, tõlgid äh, siin äh, Soome kabiinis meil olemas, nii et jätkan siis soome keeles. head kolleegad. proua esimees, lugupeetud kolleegid Alde nimel tahaksin tänada Jens Nilssonit, meie kolleegi, kes arvamuse on koostanud. me räägime piirkonnast, kus on olulise tähtsusega koostöö. loomulikult koostöö kui selline on vägagi positiivne Arktika piirkonnas, oluline on see, et see koostöö tugineb eelkõige teadus- ja arendustegevusel, mis pakub ju väga häid võimalusi meie ettevõtetele, eriti VKE-dele. kindlasti tuleks mainida ka struktuurifonde Arktika piirkonna kontekstis. just nimelt läbi struktuurifondide on siin võimalik täita lüngad ning lahendada näiteks tööjõuprobleemid, nii et ta peab tagama, et neid fonde kasutatakse kõige parematel eesmärkidel ka tulevikus me peaksime rääkima siin kõikidest Arktika piirkondadest. ja lähtuma peab kohalikest äh, osalistest, loomulikult tuleb rääkida Arktika Nõukogus, kuid samas peab ka Euroopa Liit tegelema Arktika teemaga tegemist on piirkonnaga, kus on väga erilised klimaatilised tingimused ning nendega tuleb ju samuti arvestada. Euroopa Liidu Arktika teabekeskuse loomine Rovaniemisse kindlasti oleks positiivne samm edasi. praeguses olukorras on suured väljakutsed, kuid sellest hoolimata peab ellu jääma endiselt Arktika Nõukogu, seal, see on oluline foorum, kus on võimalik Arktika piirkonna riikidel omavahel suhelda ja mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriikidel, vaid ka näiteks Norral ja teisel, teistel. kui rääkida Arktikast, peab rääkima ka transpordist hetkel on transpordi osas mitmeid takistusi, mitmeid väljakutseid, kuid siin me peame alati lähtuma koostööst ning äh, teadmiste jagamiseks, jagamisest, et need raskused ületada. suur aitäh Jens Nilssonile väga suure töö eest ja kindlasti suudame me lõppkokkuvõttes välja töötada väga hea arvamuse. rõõmustan selle üle, et et on võimalik ära kasutada siin võimalikult hästi olemasolevad vahendid ja seda ka minu kodulinnas Ravo on Niemis ja nüüd saab sõna järgmine variraportöör. suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada arvamuse autorit ta on teinud ära väga hea töö, meie rohelistena toetame enamike, enamiku ettepanekutest siin arvamuses, kindlasti tuleks rääkida ka sellest, et tööjõu osas on siin väga suur potentsiaal Arktikas. samas tuleb rääkida ka jätkusuutlikust arengust, ka jätkusuutlikust, jätkusuutlikest töökohtadest. vaid nii saab Arktika piirkond edasi areneda nii et jätkusuutlikkuse põhimõttest tuleb lähtuda ka teadus- ja arendustegevuses ning Euroopa Liidu vahendid peavad olema suunatud selleks, et need eesmärke saavutada ning seda tuleb siin arvamuses rõhutada, nii et meil peavad olema ambitsioonikad säästva arengu eesmärgid ja nende saavutamine ei ole võimalik ilma, et me tagaks ka korraliku administratiivse külje ja valitsemise. see kõik oleneb ka koostööst kohalike omavalitsustega. ei ole vaja ilmselt üle korrata seda, et kohalikud omavalitsused ja kohalikud elanikud mõistavad kõige paremini, millised on Arktika piirkonna eesmärgid ja väljakutsed ja võimalused ilma nendeta ei ole meil võimalik töötada välja tõhusat Euroopa Liidu Arktika poliitikat. seega peaksime kindlasti Arktika piirkondadega koostööd süvendama, peaksime kõigepealt alustama piiriülese koostööga, peame pöörama suuremat tähelepanu ka haavatavatele ökosüsteemidele ja nende kaitsele. Euroopa Liidu Arktika poliitika peab aitama kaasa säästva arengu edendamisele Arktika Euroopa poolel, kuid ka tegelikult teisel, teises Arktika osas. ja Arktika poliitika peab panustama laiemalt Euroopa Liidu kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele, investeeringud peavad olema tõhusad ja täiendama nii Euroopa Liidu liikmesriikide kui ka partnerite eesmärkide saavutamisel. nüüd ma tahaksin äh, vabandada selle eest, et meie päris õige variraportöör ei saa täna koosolekul osaleda, tänan. suur aitäh ja nüüd on sõna proua Damatol, palun, variraportööril. suur tänu, proua esimees, tänan kolleegi arvamuse projekti eest käesolevas dokumendis rõhutab kolleeg seda, et Arktika on oluline teadusuuringute elluviimise piirkond ja see omakorda panustab ökoturismi ning samuti soodustab VKE-de arendamist, mis lähtuvad innovaatilistest ärimudelitest. jah, ma olen nõus selle lõikega, aga ärgem unustagem, et tegemist on siiski ökoloogilises mõttes äh, haavatava piirkonnaga, jää ju sulab. meie eesmärgiks on ju ka kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine. nii et kas siis piiriüleselt või ka siseriiklikult tuleb arvestada ka nende energiaalaste väljakutsetega, et lõppkokkuvõttes meil tõesti oleks midagi jätkusuutlikku Arktikas ähm, jää äh, sulab ja see mõjutab äh, meie äh, tööstust nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas. nii et sellega tuleb tegeleda, muuhulgas ka Arktika Nõukogu raames. nüüd vaatame, mida on nõudnud Greenpeace, Greenpeace soovib, et Arktikas ei võimaldataks mingit, mingisugust puurimist. suur aitäh, ma ei näe, et keegi rohkem sõna sooviks liikmetest. härra Nilsson, palun, kas te soovite vastata uh,? vabandan, härra Nilsson. võib-olla soovib sõna võtta ka komisjon ja siis anname võimaluse härra Nilssonile vastamiseks, see oli minu viga härra Jurutševitš ja mis ja proua Kirillov, kes on siit Euroopa Komisjonist ja palun, kes teist soovib sõna? suur tänu, mina olen välisteenistusest ja ma tahaksin tänada teid selle arutelu eest ja sellest on väga palju kasu, meie teeme koostööd komisjoniga või tegime koostööd selleks, et see ühisteatis välja töötada eesmärgiks oli rõhutada konstruktiivset koostööd Arktika piirkonnas. me teame, milline on geopoliitiline kontekst Arktikas, samas aga näeme, et regionaalkoostöö äh, partneritega toimib hästi, sealhulgas ka Venemaaga. Arktika Nõukogu töö toimib ka hästi, olin Portlandis eelmine nädal kui nii-öelda de facto vaatleja, nii et on näha, et Venemaa, Kanada, Ameerika Ühendriigid, Soome, Taani ja Rootsi teevad seal väga tõhusat koostööd. pingeid kuigi palju ei esine. on ka teisi organisatsioone, kus on selge Põhjala mõõde sees. meil on ka Arktika Nõukogu, kus Euroopa Liit osaleb väga aktiivselt, meil on ka mitmeid muid piiriüleseid koostööprogramme, muuhulgas ka Venemaaga ja see kõik toimib väga hästi. nii et eesmärgiks on siis piirkond, et see piirkond ei satuks kuidagi mingite pingete eh, ohvriks, sest et tegelikult nendel eh, piirkonna riikidel on kõigil ühised huvid ja koostöö on täiesti nende huvides ning Euroopa Liidul on samuti siin strateegilised eh, huvid ka julgeoleku ja välispoliitika osas. ja tuleksin tagasi korra Euroopa Liidu Arktika-poliitika juurde teatises üritasime käsitleda mitmeid kõikehõlmavaid teemasid, kus on vaja mitmepoolset ja piirkondlikku koostööd, Pariisi kliimakokkulepe ning selle elurakendamine on siin prioriteediks, seda küll, samas soovime me ka äh, sidusrühmade foorumit, kus oleks võimalik äh, koordineerida meie tegevust ähm, investeeringute ähm, edendamisel Arktikas. ja siis, kui see foorum nüüd tööle hakkab, siis ilmselt korraldame sellise suurema piduliku ürituse Soomes järgmise aasta juunikuus. ja ähm, lõpetuseks meie jaoks on teatises eh, samal, sama tähtsad eh, kliimamuutuse eh, mõju leevendamine ja jätkusuutlik areng ja keskkonnateema. loomulikult sinna sisse käib ka toetus kohalikele elanikele. nii et tegemist on siin kahe olulise prioriteediga, mida siis arendame rahvusvahelise koostöö raames ja lõppkokkuvõttes me soovime, et kogu tegevus Arktikas lähtuks teadus- ja arendustegevusest. nagu teate, toimus Washingtonis septembrikuus Arktika piirkonna ministrite kohtumine, mille korraldas Valge Maja ja kus räägiti just nimelt äh, teadusest ja kirjutati kohtumise lõpus alla ka ühisele avaldusele, millesse panud, panustas ka Euroopa Liit, me olime, samuti meie allkiri on seal all. rõhutasime seda, et Euroopa Liit vastavalt programmile Horisont kaks tuhat kakskümmend on suurim Arktika piirkonna teadusuuringute rahastaja, nelikümmend miljonit läheb äh, teadusuuringutele Arktika piirkonnas ja seda toetust ka tervitas, tervitasid riigid, kes on, keda puudutab Arktika piirkond ja annaksin nüüd sõna kolleegile. Okay, so my name is Joanna Kirova and I work in Digi Region. minu nimi on Joanna Kirova, töötan Regio peadirektoraadis. kolm märkust. kõigepealt tahaksin tänada teid selle eest, et te mõistate selle arktilise koostöö tähtsust ning me ootame teie toetust ka tulevastes läbirääkimistes. Regio peadirektoraadis on meil kaheksa programmi, mis seda piirkonda puudutavad, kaks äh, programmi on Soomele, kaks Rootsile ja neli ühisprogrammi Eh, mis on kaks piiriülesed ning kaks riikidevahelised ning need toimivad hästi. kui te lugesite seda teatist, siis te vast nägite, et mainitakse veel ühte programmi seal eraldi. sellel on väga suured ülesanded. see Interact eh, Põhja-Arktika programm peaks kokku tooma haldusametid ning sidusrühmad erinevatest äh, regionaalarengu programmidest Euroopa Liidus Arktika piirkonnas. mina vastutan selle programmi eest ning meeldiv on teile teada anda, et äh, programm hakkas töötama, neil on oma töörühm olemas ning see ei puuduta ainult meid, vaid ka välisprogramme, kuhu on kaasatud ka Venemaa seal töörühmas kui te olete huvitatud sellest programmist, siis ma tõin mingid, mõned raportid kaasa selle kohta. see on siis, see on siis pilootprojekt, mis toob kokku kõik erinevad rahastusallikad. aitäh, härra Nilsson. aitäh, proua esinaine. suur tänu kogu toetuse eest võib ka täheldada, et arvamust võib veel parandada, näiteks jätkusuutlikkuse küsimust võiks rohkem rõhutada, jätkusuutlikku arengut siis. ma olen rahul ka sellega, et paljud teist toetavad tugevamat regionaalset koostööd selles piirkonnas. ma käisin ise ka kohapeal ja nägin, kuidas toimib koostöö see Põhjala piirkondade vahel. ning meil on võimalus nüüd nende programmide läbi veel tugevdada seda võrgustikku. me ei räägi siin ainult halduslikust koostööst, vaid ka sellest, et kaasataks kohalikke inimesi. teisalt ei tea, ma oska öelda, kas on mõistlik kaasata siia arvamusse ka välispoliitilised küsimused. kaks komisjoni vastutavad, väliskomisjon ning keskkonnakomisjon. ja kui meie soovime oma arvamuses olla äh, tõsiseltvõetavad, siis me ei peaks trügima teiste komisjonide mängumaale. meie peaksime keskkonda, keskenduma regionaalsetele teemadele ehk siis siin on mul kahtlused, aga muidugi ootan ma juba praegu väga teie muudatusettepanekuid, et arvamusprojekti veelgi parandada, aitäh. suur tänu. arutelu on sellega lõppenud. tuletaksin meelde, et muudatusettepanekuid saab esitada kella poole kuueni, seitsmeteistkümnendal oktoobril esmaspäeval. järgmine, järgmine päevakorrapunkt Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi peadirektori asetäitja poliitika tulemuslikkuse ja nõuete vastavuse eh, alal Nikolas Martini poolne tutvustus. Äh, aga see peaks äh, algama äh, kella veerand üheteistkümnest, seega teeme sinnamaani väikese kohvipausi.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

No, 0773. Um,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

no, no, nasze europejskie, to jest idea reproducere, bez stresa. Jedino, jedino što mi napravno dolazi gore, dole i tako, to mi jedino napravno. Ostalo, bez stresa ja se bavim svojim paprikama, pomidorima, ovaj, šalijama, ja se uvrtio, sve sam maknuo, sam stavio, Boris radi se to odlično, Lego, ajde, nije tako kreativno nisam ja bio, ali nije, nema novih ideja, nažalost, ali je super, dečko, simpatičan, nasmijan, uvijek ljudi ga vole, šta ljudi znaju? Onda bi realizirati to projekte, molim se, iskreno, to će sad ići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 päevakorraga I'd like to welcome Mr Nicholas Martin, Deputy Director General. härra Nicholas Martin, tere tulemast. härra Martin on peadirektori asetäitja poliitika tulemuslikkuse ja nõuete vastavusele, nõuetele vastavuse alal regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadis. neljateistkümnendal septembril võttis komisjon vastu niinimetatud omnibus ettepaneku ettepanekute paketi raames, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku vahearuannet. sellega muudetakse finantsmäärustikku, et parandada lihtsustamist, vähendada halduskoormat nendele, kes haldavad Euroopa äh, poolt toetatavaid projekte ja nii edasi. aga ettepanekus on ka mitmeid sektoripõhiseid ettepanekuid, eriti artiklites kakssada kuuskümmend kaks ja sealt edasi need lähevad kaugemale lihtsustamisest ja tuua, seal tuuakse sisse sisulisi muutuseid mitmetesse alusaktidesse. parlamendi jaoks on see ettepanek huvitav. selle teema eest vastava, vastutavad mitmed erinevad komisjonid ja ko komisjoni esimeeste konverentsil Strasbourgis eelmisel nädalal toimus esialgne arutelu sellel teemal, kahekümne viiendal oktoobril räägitakse seal sellest uuesti. niisiis oleks huvitav kuulata eksperdi poolset tutvustust nende ettepanekute kohta, mille põhjal saaksime meiegi oma arvamusi kujundada. härra Martin, palun. suur tänu, proua esinaine. aitäh mind teie komisjoni täna kutsumast, et ma siin tutvustaksin komisjoni ettepanekuid. loomulikult on praegu selleks õige aeg. et tutvustada teile üldisemalt seda, mida ja miks me oleme ette pannud. ja minu jaoks on loomulikult alati isiklikult väga meeldiv teie komisjoni külastada. keskenduksin nendele muudatustele, mis on seotud ühtekuluvuspoliitikaga, millised meie ettepanekud muudavad ühtekuuluvuspoliitika raamistikku. aga üldisem kontekst kõigepealt. see on osa komisjoni paketist, mis on seotud vahearuandega MFF-i puhul. ja see on seotud vägagi komisjoni teatisega, mis puudutas uusi väljakutseid ning äh, paindlikkust Euroopa Liidu eelarve kasutamisel. võtmepunktid siin on, mida me saame teha, et kiirendada Euroopa tõuke- ja investeerimisfondide ellurakendamist ning äh, mida teha, et nende ellurakendamine oleks lihtsam ning äh, tulemuspõhisem. nii palju siis kontekstist, milles komisjoni ettepanekud esitati see on suur pakett, nimetame seda omnibussiks, sellel on erinevaid komponente, näiteks muudetakse finantsmäärustikku ning siis on ka sektoripõhised uued reeglid. me otsustasime nimelt esitada kõik see ühise paketina, sest muudatused finantsmäärustikus ning sektoripõhised, eh, põhiste reeglite muudatused on omavahel seotud ning loomulikult eh, leitmotiiviks on tulemuspõhisus ja lihtsustamine aga räägin nendest muudatustest siis, mis on seotud konkreetsemalt ähm, ühtekuuluvuspoliitika ning äh, tõuke- ja investeerimisfondidega. Äh, äh, toon välja neli erinevat teemat, mis on ka slaididel, ehk siis halduskoorma vähendamine, sünergia suurendamine instrumentide vahel, ähm, harmoneerimine instrumentide vahel ning paindlikkuse tõstmine liikmesriikides te vast näete, et siin on mitu olulist uut elementi, mis on eelkõige seotud asjaoluga, et meil on nüüd Euroopa strateegiliste investeeringute fond, mida siis, kui õigustik vastu võeti, veel ei olnud, aga siin toimub ka natukene täpsustamine, et meie õigustik oleks lihtsam loomulikult oleme arvesse võtnud ka kõrgetasemelise töörühma tööd, mis tegeles ka lihtsustamisega, tuli välja teatud ettepanekutega, mida on kaasatud siia ettepanekusse ning üks äh, säte puudutab ka solidaarsusfondi, millest räägin hiljem täpsemalt. nüüd siis see teema, mis on meile kõigile südamele äh, lähedane, ehk siis kasusaajatele halduskoorma vähendamine, et süsteem oleks lihtsam peamised muudatused on seotud äh, lihtsustatud äh, kulu, kulude süsteemiga, et kasutajad ei pea esitama iga euro kohta arveid. selle kohta olid meil juba oma sätted ennem olemas ning oma ettepanekus laiendame me neid ning ähm, ühtlustame äh, neid erinevate fondide vahel. näiteks oleme eemaldanud Äh, üksiksummade äh, äh, ülemmäärasid. ning muudame kohustuslikuks lihtsustatud kulude esitamise süsteemi, et ehk siis, et liikmesriigid peavad seda lihtsustatud süsteemi kasutama väiksematele kasusaajatele Äh, kelle kasu on alla saja tuhande euro. siis oleme ühtlustanud ka ETC ühte sätet, see puudutab äh, personalikulude arvutamist ning äh, teiselt poolt oleme ühtlustanud ühte asja, mis ennem kehtis ainult Euroopa Sotsiaalfondile. me võimaldame ka teisi öö, öö, otseseid kulusid arvutada personalikuludega sarnaselt siis üks innovatiivsem äh, asi, kuidas lihtsustada kulude esitamist ning keskenduda tulemuslikkusele. see eelarveprojekti meetod, äh, see on siis äh, sihtotstarbeline eelarve, mida saab kasutada, eelarvemaatriks, mida saab kasutada kõikide fondide kohta me oleme selle toonud üldsätete määrustikku, mis tähendab, et on kehtestatud spetsiifilised tingimused maksetele, ehk siis maksed on sõltuvuses tulemuslikkusest ning komisjonil on võimalus luua ka erinevate sektorite jaoks eraldi lihtsustatud kulude esitamise süsteeme, mida saab teha delegeeritud õigusaktidega ning äh, sellega siis öeldakse, et te saate sellist metoodikat äh, kasutada ning see on täiesti vastuvõetav. Teil on vast ka meeles, et üks uuendusi, mis meil oli ühtsete sätete määruses, olid need ühised tegevuskavad. võis võtta osa programmist ning seda esitada äh, tulemus- või tingimuspõhise äh, süsteemi läbi. see oli suurepärane mõte, aga keegi eriti seda ei kasutanud. arvasime, et see oleks huvitav, inimestele ei olnud ning ilmselgelt me peame seda muutma, et see oleks kasutajasõbralikum. sest meie jaoks on see oluline test, kuidas äh, erineval moel neid fonde ellu rakendada me oleme muutnud lihtsamaks ülemmäärade kehtestamine, ähm, kehtestamise miinimum äh, avaliku sektori toetuse puhul ning pilootprojektina oleme ette pannud, et esimese ühise tegevuskava puhul ei ole mingisuguseid miinimumnõudeid, ehk siis seda võib teha väga äh, madalal äh, tasemel me oleme siin sätestanud, et ei ole vaja eraldi juhtkomiteed ühise tegevuskava jaoks, võib kasutada terve programmi seirekomiteed. ehk siis on harmoneeritud erinevate tegevuskavade ellurakendamist, et need oleks atraktiivsemad. kui need muudatused on ellu rakendatud, siis koos liikmesriikidega üritame pilootprojektide raames neid ka testida sest see võiks olla üsna kasulik mudel, äh, mille põhjal edasi pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat edasi minna, aga meil on vaja praktilisi äh, tõendeid ka selle kohta. see oli esimene osa halduskoorma vähendamisest. nüüd paar sõna sünergia parandamisest. jällegi, teie komisjon on ka sellele teemale keskendunud erinevates valdkondades, näiteks Horisont kaks tuhat kahekümnes oleme me sellega tegelenud ja mujalgi. EFSI jõustus alles aasta aega tagasi. ja üks küsimus, mida on rõhutatud, on, et on vaja tagada, et kõrgetasemeliselt erinevad fondid täiendavad üksteist, need, see uus instrument ning tõuke- ja investeerimisfondid kuna me ennem sellest fondist ei teadnud, ei saanud me sisse tuua ka elemente, mis võimaldavad neil instrumentidel üksteist täiendada, me oleme välja toonud brošüüri, kus on erinevad võimalused ka mainitud, aga me soovime seda muuta lihtsamaks. ja kohe varsti selgitan ka, kuidas seda kavatsetakse teha. ning siis teisel tasandil üritame ka veel täpsustada neid sätteid, mis puudutavad seda, et ühte sama programmi võib rahastada erinevatest allikatest. see tähendab, et äh, saab koostööd teha nendel investeerimisfondide puhul ka Horisont kaks tuhat kahekümnega, ehk siis äh, saab rahastada programmi erinevatest allikatest. kulude puhul on oluline äh, ka lihtsustada seda raamatupidamise kontrolli osa. nüüd on võimalik äh, siin näidata lihtsalt et, et seitsekümmend protsenti rahadest tuleb äh, regionaalarengu fondist ning ülejäänud kolmkümmend protsenti võib tulla mõnest muust programmist või fondist, nagu näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, näiteks teadusmaailmas. ehk siis see on selline täpsustav lihtsustamine nüüd siis üksikasjad, kuidas ESIF-it EFSI-ga kombineerida. ettepanekus on kaks võimalust välja toodud. kõigepealt see klassikaline võimalus, niinimetatud, kus haldus ju,, juhtiv amet kasutab ESIF-i programmi ning ühendab selle EFSI rahadega koostöös Euroopa Investeerimispangaga. meie ettepanek on järgmine. kui tekib selline kombinatsioon, siis hakkavad kehtima uued sätted, mis on kirja pandud eraldi uues artiklis. ehk siis see on uus, täiesti uus võimalus, kuidas finantsinstrumente kasutada, millele kehtivad ka eraldi reeglid. seeläbi on lihtsam kombineerida kahte erinevat instrumenti selleks, et meil oleks ka teatud turvameetmed nende ESIF-i eh, fondide kasutamisel, oleme me ette pannud, et eh, peaks olema eh, alammäär, teatud piirmäär maksimaalseks ESIF-i kasutamiseks. me soovime tagada, et kui kasutatakse ESIF-i raha, siis on ka see õigustatud ehk siis meil on siin säte, et üldiselt see ei tohiks olla üle kahekümne viie protsendi kogu kasust, mida lõppkasusaaja saab. niisiis, vähem arenenud regioonidel on siin suurem paindlikkus nüüd. siis eraldi reeglid on meil siin selleks, et äh, harmoneerida süsteemi äh, erinevate instrumentide vahel. seeläbi äh, muutub näiteks ka eelhindamine lihtsamaks, aruandlus lihtsamaks, siin võimaldatakse sajaprotsendilist kaasrahastamist, see tähendab, et haldusüksus võib äh, üle võtta ka investeerimisplatvormi, mis on loodud EFSI instrumendi jaoks ja nii edasi. igatahes äh, on nüüd reegleid ühtlustatud siis veel üks küsimus EFSI-ga seoses. see on uus nii-öelda hübriidinstrument, sest on kaasatud era- ja avalik sektor. kui Euroopa Investeerimispank investeerib tavalisel moel, siis on see öö, äh, äh, erasektori äh, rahastamine, mitte avaliku sektori oma. kui liikmesriik kasutab öö, äh, ESI äh, äh, fonde, siis on see avaliku sektori oma. EFSI on äh, segu nendest kahest, sest seda toetab Euroopa Liidu eelarve. seda peetakse avaliku sektori rahastamiseks, aga see tuleb Euroopa Investeerimispangast, nii nagu teisedki investeeringud sealt. ja seetõttu tekkiski selline lünk, et kuidas seda, sellist investeeringut tuleks kohelda teatud struktuuriga finantsinstrumentide puhul tuleb erinevalt kohelda erinevaid investoreid. seetõttu pidime me sellealase artikli ümber kirjutama, et oleks täiesti selge, kuidas EFSid koheldakse. see tähendab, et nüüd on detailselt selgitatud kuidas EFSI fonde saab teha, äh, kasutada äh, e, esimese sissemaksena programmis. see on oluline võimalus, äh, kuidas veel laiendada EFSI kasutamist üle Euroopa Liidu, nii et ei keskendutaks nii palju nendele regioonidele, kus riski tase on madalamal. see, see on niisiis oluline muutus, kui me räägime selgitamisest ja õiguskindlusest ning sellest, et kuidas paremini investoreid ligi meelitada. see oli esimene võimalus. teine võimalus on nüüd ka, see tuleneb uuest finantsmäärustiku artiklist sada kakskümmend viis. see sisaldab kahte elementi, mis võimaldavad liikmesriikidel kasutada osa ESIF-i rahadest äh, nii, et see saadetakse tagasi Euroopa Liidu eelarvesse selleks, et tugevdada EFSI võimekust. see on, ma rõhutan, see on ainult võimalus liikmesriigil esitada palve et osa ESIF-i rahadest suunatakse tagasi Euroopa Liidu eelarvesse selleks, et suurendada EFSI äh, poolset rahastust ning siis seeläbi suurendada ka Euroopa Investeerimispanga investeerimisvõimekust. ning loomulikult see ülekantud raha võetakse äh, ESI fondidest täiesti ära ning äh, investeeringud, äh, need suurenenud äh, investeeringud, siis nendele need muud tavareeglid ei kehti. selleks, et artikkel sada kakskümmend viis ka praktikas toimida saaks, oleme me pakkunud, et ühtsete sätete määruses tuleks kirja panna uus artikkel, kus on kirjas täpselt, et kuidas liikmesriik saab sooviavalduse esitada, seal on tähtajad kirjas selleks muudatuseks, aga see puudutab loomulikult tulevasi makseeraldisi. muudeti ka mujal finantsinstrumente, ma sooviksin neid muudatusi selgitada. Teil on kindlasti meeles, et ühtsete sätete määruses oli suur hulk sätteid finantsinstrumentide kohta tagamaks, et meil oleks selge ühtne reeglistik, mis parandaks, mis lihtsustaks seda eh, eh, suurenenud finantsinstrumentide kasutamist. me soovisime mõningaid sätteid lihtsustada, suurendada paindlikkust. esimene ja oluline sisuline muudatus on seotud fondijuhtide valimisega. tavaolukorras on fondi juhtimine teenus, mis langeb avalike hangete direktiivi alla ja liikmesriik peab siis tegele-, korraldama avaliku konkursi, et leida fondijuht. erandid praegusel hetkel kehtivad EIF-ile ja EIB-le. nüüd oleme me ette pannud, et saab otse anda äh, fondijuhi lepingu liikmesriigi poolt äh, liikmesriigi investeerimispangale. ehk siis, et need liikmesriikide investeerimispangad oleks samal tasandil Euroopa investeerimispangaga. teatud liikmesriigid otseselt soovisid seda ja seda elementi rõhutas ka lihtsustamise kõrgetasemeline töörühm. nii saab lihtsustada finantsinstrumentide loomist ja juhtimist, ehk siis, et liikmesriigid saavad anda otse lepingu äh, fondi juhtimiseks oma avaliku sektori pankadele, mis on selleks just loodud. Äh, siis VKE-de algatus, te mäletate, et läbirääkimiste protsessis äh, räägiti sellest väga hilises faasis nähti kiiret vajadust suurendada ettevõtete likviidsust, aga see on aeglaselt käima läinud, võib-olla sellepärast, et see jõudis meieni protsessi väga hilises faasis ja liikmesriigid olid juba teatud otsuseid teinud, aga nüüd on see, seda hakatud kasutama vähemalt viie liikmesriigi poolt ja nähakse, et see on mõttekas selle kasutamist laiendada kuni perioodi lõpuni ning meil on nüüd siis uued sätted selle kohta, et seda võimaldada eh, ning siia on toodud ka uued eh, järelhindamissätted sisse. ehk siis see on veel üks instrument, mille läbi liikmesriigid saavad toetada VKE-sid. ja siis paar tehnilisemat elementi, see on pigem sätete täpsustamine, kus me soovime parandada mõningate sätete liht, äh, toimimist. me oleme ette pannud teistsuguse menetluse, mis puudutab auditit, mida esitatakse Euroopa Investeerimispangale. me oleme siin vältinud nüüd äh, auditi dubleerimist, siis on finantskorrektsioonid, mis äh, puudutavad üksikkorrektsioone, mis ei tohiks olla seotud siis üldise rahastamistasemega, siis negatiivne intressimäär paar aastat tagasi see ei olnud probleem, aga nüüd on ja me pidime seetõttu panema siia, pidime panema siia sisse ka sellealase sätte ning siis täpsustasime ka aruandlust veel kord, sest siin oli ka dubleerimine ennem. niisiis, mis puudutab finantsmäärustikku üldiselt, siis üks puudutab äh, finantsinstrumente, ühed muudatused ning teine lihtsustamist. nüüd kolmas teema, paindlikkus. siin on mitu elementi. üldsete sätete määrusesse oleme lisanud sätte, millega öeldakse, et kõikidel fondidel peab olema võimalus toetada ka rändealasid kulusid ning see on seotud ka Maaelu Arengu Fondiga, nagu te varsti näete. siis partnerluslepingute muutmine peaks olema lihtsam, me soovime, et see oleks, partnerlusleping oleks elav dokument, mida saab jooksvalt uuendada. ennem oli seal teatud menetluslikke probleeme. keskmine punkt seal slaidil puudutab jällegi artiklit sada kakskümmend üks punkt viite. liikmesriikidel on võimalus nüüd ESIF-ist üle kanda ressursse tagasi Euroopa Liidu eelarvesse, et neid saaks kasutada siis mujal. see on sisse toodud ka nüüd ühtsete sätete määrusesse, näiteks on nüüd võimalus liikmesriikidel üle kanda osa neile mõeldud eraldistest kui nad leiavad, et nad tavaprogrammide raames seda ära kasutada ei jõua, nad saavad selle üle kanda tagasi Euroopa Liidu eelarvesse ning siis saab seda kasutada näiteks teadustöö toetamiseks läbi Horisont kaks tuhat kahekümne. paar muudatust on sisse toodud ka äh, regionaalarengu fondi. esimene on seotud sellega, mida ma just mainisin, ehk siis peab olema võimalik toetada äh, põgenikke ja rändajaid, sisserändajaid, siin on nüüd välja toodud teatud investeerimisprioriteedid, mis puudutab nende vastuvõtmist ning integreerimist, see toob jällegi õiguskindlust ning selgust juurde nende fondide kasutamisesse. nüüd on see raamistik palju selgem, et ei oleks mingisugust õiguslikku segadust samuti on meil ühtlustatud mõõdikud nende fondide kasutamise mõõtmiseks. mitmed liikmesriigid tõstatasid küsimuse, et on piirangud infrastruktuuri toetamiseks kultuuri- ja turismivaldkonnas. Need olid piiratud väikeste infrastruktuuriprojektidega ning mõningate liikmesriikide jaoks oli see segane, problemaatiline, ei olnud selge, mida see täpselt tähendab ning see oli natuke liiga piirav ning siis see small scale mõiste on välja võetud siit. oleme sisse toonud ka paindlikkust kasu tootvate operatsioonide puhul soovisime kehtestada selged reeglid siin, aga oleme sisse toonud uusi elemente, mis läbi liikmesriikidel on võimalus liikmesriiklikul, siseriiklikul tasandil öö, öö, ühekordseid makseid kehtestada sektorite puhul, kus öö, andmeid ei ole kättesaadaval. siis laiendasime erandeid, mis puudutab netokasumi mahaarvamist ning kalandusfondi olukorda selgitasime ka. ning siis oluline teema veel, suurprojektid. oleme nüüd lihtsustanud suurprojektidega tegelemist läbi sõltumatu kvaliteedi hindamise äh, komisjon seda, saab seda protsessi algatada väga kiiresti, aga me nägime, et liikmesriikidel ei olnud motivatsiooni seda kiirendatud süsteemi kasutada, sest nad ei saanud kaasata suurprojektide kulusid maksetaotlustesse eh, ennem seda, kui komisjon otsust ei ole teinud, seetõttu otsustasime selle punkti välja võtta, sest see tõesti kärpis motivatsiooni. ja siis veel paar muudatust täpsustust. on täpsustatud paari punkti, näiteks seal, kus nägime, et oli füüsiliste isikute definitsiooniga probleeme, makroregioon regionaalsete strateegiatega, sõltumatu üksus oli natukene segane termin see puudut-, siis programmi väliste valdkondade toetamine oli segane see, see on suuresti seotud äh, dokumentatsiooniga ning äh, nende esitamisega äh, seda, mida peaks tegema elektrooniliselt, aga see sõnastus ei olnud päris selge ennem, nüüd on see selgem. siis tehnilise abi andmine, suurenenud paindlikkus seal, selgitati ka ülemmäärasid, selgitati, et ETC programmide puhul saab äh, sertifitseerida ja programmi juhtida sama üksus ning siin on toodud viited ka teistesse sätetesse sisse. ESF, äh, sotsiaalfondi määrustik, äh, nüüd on seda ka ühtlustatud teiste programmidega, see, seeläbi on olukord lihtsam, selgem. ning mõõdikuid on ka korrastatud. siis solidaarsusfond ja selle eelarvestamine. senini solidaarsusfondis eraldi eelarvet pole olnud. iga kord, kui on vaja kasutada solidaarsusfondi, on vaja siis seda nii-öelda eelarvet muuta. ettepanek on, et äh, solidaarsusfondil peaks olema osaline eelarve, äh, iga-aastane äh, eraldis peaks minema sinna, mida saab siis kasutada see ei äh, muuda menetluskorda, ehk siis et nõukogu ja parlament eelarve pädevate institutsioonidega täna peavad iga kord kinnitama selle raha eraldamise sotsiaalfondist, aga nüüd on asi lihtsalt lihtsam. nii palju siis muudatustest, nagu te näete, on siin mõned väga tõsised sisulised muutused äh, ja teisalt on mõned muutused lihtsalt väikesed täpsustused, me oleme üritanud lihtsustada ja parandada regulatiivvõrgustikku. nüüd on oluline on läbi arutelude õigusloomulise protsessi need muudatused võimalikult sujuvalt ja kiiresti vastu võtta, sest eesmärk on, et nad hakkaks mõjutama juba kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend aasta programme, ehk siis et nad peaks jõustuma võimalikult kiiresti. Thank you, thank you, Mr Martin uh.... suur aitäh! Eh, suur aitäh selle väga üksikasjaliku ja huvitava ettekande eest, mis näitab eh, seda, kui keeruline eh, see muudatuste pakett, mis välja pakutud on. ja väga keeruline on panna paika ühe või teise valdkonna muudatuste ulatus, sellepärast et see ettepanek on niivõrd keeruline ja mitmetahuline. nüüd on sõna teil, proua Kreel, palun. ja suur aitäh, lugupeetud esinaine ja suur aitäh, härra Martin, ka teile selle ettekande eest, mis Äh, natuke valgustas seda lähtepositsiooni või olukorda. mina leian, et see, mida te just siin äh, meile tutvustasite, on äh, midagi sellist, mida mina esmapilgul toetada saan, sellepärast et see võib meile tõesti pakkuda võimaluse asuda lihtsustamise ja bürokraatia koormuse vähendamise teele. ja seda tuleb teha aga kui päris aus olla, siis äh, mina äh, leian ka, et on kummaline see, et komisjon on sellise menetluse omnibus menetlusena välja pakkunud ja ma olen seda varem ka öelnud. jah, loomulikult on äh, siin ka seos finantsmäärusega äh,. aga kui me siin vaatame neid ettepanekuid muudatustest, siis eh, siin eh, me räägime ju ka ühtekuuluvuspoliitikast, see puudutab kõik ühtekuuluvuspoliitikat vägagi olulisel määral eh, ja Eh, see ei puuduta mitte ainult lihtsustamist, reeglite lihtsustamist, vaid siin tahetakse muuta ka teatud osa poliitikast. Eh, ja eh, siin räägitakse ühtekuuluvuspoliitika rahade kasutamisest pagulaste aitamiseks ja asüülipoliitika projektide toetamiseks, jah, selles ma ei kahtlegi, aga me räägime siin ka ühtekuuluvuspoliitika muutmisest ja ma arvan, et Regionaalarengu Komisjon äh, peab saama kaasotsustusõiguse, kaasarääkimise õiguse selles menetluses. ma mäletan neid äh, vägagi tuliseid arutelusid, mis meil oli äh, Euroopa Regionaalfondi raames ja äh, ma osalesin ka kolmepoolsetel läbirääkimistel ja räägiti seal sellest, kui palju raha me paneme kultuurimälestusmärkidesse ja komisjon parlamendi toetusel ütlesid, et me ei taha anda tohutu suuri summasid ajaloomuuseumidele, vaid et me tahaksime seda raha kasutada intensiivsemalt pigem teistes projektides, näiteks töökohtade loomiseks äh, ja jätkusuutliku majandusarengu äh, tagamiseks ja parlament võib olla hoopis teistsugusel seisukohal ja mm, eks me vaatame, kuidas äh, me lõpuks otsustame, aga äh, regionaalarengu komisjonis me peame mingi vastuse välja töötama ja äh, e, triloogis liikmesriigid peavad ka arvestama, et regionaalarengu komisjon peab olema ka kaasatud ja esindatud ja täna me kindlasti arutame veel seda teemat ja koordinaatorite koosolekul ka me arutame seda ja langetame otsuseid ja meie jaoks on mõeldamatu see, et me eelarve kontrolli eelarvekomisjoni egiidi all tööd teeme ja siis teeme näo, nagu äh, kõik on väga tihedalt teineteisega seotud, et me peame neid, nende egiidi all töötama ja ähm, kolmepoolsetel kokku, kohtumistel tuleb kõigi vastutavate komisjoni esindajatega koostööd teha, ka meiega, ja mm, mina usun, et Regionaalarengu Komisjon on mm, pidevalt tõestanud seda, et äh, me suudame teha tõhusat äh, tööd äh, tõhusalt läbirääkimisi pidada ja seetõttu meie protsessi kaasamine ei aeglusta seda tervikprotsessi. ja ma arvan, et heaks, äh, see on heaks äh, lähtepunktiks sellele, et me selle menetlusega võrdlemisi kiiresti ühele poole saatsime see suur omnibussi menetluse valimine on midagi, millest ma väga hästi aru ei saa Äh, kui äh, mõni komisjon midagi blokeerib, sest et midagi neile ei meeldi, siis on kogu asi blokeeritud ju. Äh, ja, ja loomulikult ka teise variandi puhul võib see mm, aset leida ja protsess võib veidi aeglustuda, aga äh, siis ei ole kogu protsess siiski sellisel määral äh, takistatud ja mina äh, leian, et siin on väga olulisi teemasid, äh, mida me kindlasti äh, toetada ka saame, need on siin ettepanekus ka ära toodud, täpsemalt tahaksin ma vaadata aga ka mõnda küsimust mina leian, e-, et ühtekuuluvuspoliitik ka ei peaks organiseerima Junckeri kava rahastamist, see mulle väga ei meeldi. komisjoni äh, president on ette näinud investeerimisprogrammi äh, ja see peaks äh, tooma kaasa erasektori rahade aktiveerimise suhtes üks seitsmeteistkümnele lausa, seda on räägitud. Ähm, aga äh, kui erasektori vahendid äh, ka siia kaasatud on, äh, siis Euroopa Investeerimispank veel siia ka lisada äh, ja veel regionaalarengu rahad, siis tegelikult see on lähenemine, mida me alguses ei toetanud, seda me ei valinud ju. ja ma tahaksin teada, kas komisjoni ettepanek nüüd sillutab teed sellisele lähenemisele äh, Äh, või võiks selle kõigega kaasada, kaasneda veel lisasünergiad, äh, mida me hetkel ei näe, aitäh. Thank you very much, the next. suur aitäh. Äh, härra Novakov, palun. Thank you very much, sir. aitäh. kõigepealt tahaksin ma öelda, et mul on hea meel selle üle, et täpselt aasta aega tagasi see parlament siin võttis vastu resolutsiooni Äh, mille eesmärgiks oli lihtsustamine. ja mul on hea meel näha, et äh, täpselt aasta hiljem äh, on meil nüüd konkreetne ettepanek, kus on ette nähtud konkreetsed sammud selle lihtsustamise elluviimiseks. ma olen veendunud, et komisjoni esindaja äh, Äh, on ka nõus sellega, et äh, selline tohutu suur ettepanek äh, sillutab teed ka väga paljudele küsimustele ja minu jaoks on väga olulise tähtsusega järgmine asi. kas te teate, kuidas saab olema organiseeritud töö ka nõukogus muuhulgas, sellepärast et ja see kõik äh, mõjutab äh, viiteist äh, määrust, määrust ja väga paljusid sätteid. meil on kakssada nelikümmend lehekülge seda dokumenti ja see on väga suur töö, mis meid ootab. kas komisjon võiks teha soovituse see ettepanek erinevateks jagudeks jaotada selleks, et jagada see kuidagi nagu ekspertteadmiste rühmade vahel ära, sest et mõned muudatusettepanekud ei ole tegelikult väga otseselt seotud seotud peamise teemaga, näiteks kui me räägime regionaalarengust, erinevatest fondidest, ja eh, siin ma olen nõus proua Kreeliga, mis puudutab pagulasi, ma arvan, et me peaksime olema väga selgesõnalised siinkohal eh, sellega seoses, kuidas, millal ja mismoodi äh, me ähm, seda teemat käsitleme, milliseid menetlusi me sellega seoses kasutusele võtame, kui me kasutame regionaalarengu rahasid, siis me peame kodanikele seda vägagi läbipaistvalt äh, selgitama ja näitama ja lõpetuseks veel üks asi. milline on äh, selle projekti ajakava? kas teil on mingeid ootusi sellega seoses, jah, praegu on veel äh, vara äh, võib-olla väga konkreetseteks ajakavadeks, aga mingisugunegi perspektiiv võiks olla selleks, et me mõistaksime, millal see töö peaks lõpule jõudma. ja mul on omalt poolt veel ka mõned ettepanekud, mida ma tahaksin teha, ma tean, et lihtsustamine on väga keeruline teema. eriti just institutsioonide vaheliselt isegi lihtsustamise kõrgetasemeline töörühm äh, on selline töörühm, mille pealkirjas või nimes on kaksteist sõna. ehk siis äh, äh isegi lihtsustamise töörühma nimi on keeruline äh, see on näide selle kohta, kui keeruline see olukord on ja meie töö on Äh, võib-olla peaks panema pingeritta erinevate lihtsustust, erinevad lihtsustamist vajavad valdkonnad. Äh, ja näiteks kasusaajad võite teie pingeritta panna või ritta panna selleks, et äh, saavutada selline tulemustabel, kus kajastuksid need kasusaajad ära. mida ma silmas pean, kui me räägime kasusaajatest, siis Ähm, siin võiks kasutada auditit ja kui me kasutame riis-, kui me äh, äh, paneme auditi äh, riski, kui me muudame selle auditi riskipõhiseks, siis need kasutajad, kellel on suurem riskimäär, ma ei tahaks öelda pettus, kuid riskimäär, siis võib-olla selline lähenemine võiks olla abiks ja see aitaks äh, vähendada ka äh, rahasaajatele langevat koormust. ja viimane asi. me räägime lihtsustamisest ja õigusliku raamistiku muutmisest paljude teemade puhul, kuid äh, mina tahaksin siinkohal näha Äh, teatud teekaarti, äh, mis aitaks meil äh, seirata, jälgida seda, kuidas need muutused liikmesriikides ellu rakendatakse. me praegu räägime Äh, teemast, äh, sellest teemast siis äh, ja ühel või teisel viisil me võtame need muudatused vastu, aga me peame ka tagama selle, et me saaksime jälgida seda, kuidas need liikmesriigi tasandil ellu rakendatakse, me peame saama jälgida seda, kuidas nad rahasaajaid mõjutavad, kuidas nad inimeste elu mõjutavad. suur aitäh ja proua Maletitš, palun, nüüd on sõna teil. aitäh aitäh ka selle ettekande eest, mis puudutas neid ettepanekuid, mis on välja pakutud, ma arvan, et need on kõik vägagi teretulnud äh, ja meie eesmärk on ju ühine, me tahame ERSi rahade kasutamist meie riikides kiirendada ja selleks, et rakendamist ja kasutamist kiirendada, tuleks reegleid lihtsustada. kuid äh, mina olen mures järgneva pärast kõik need äh, muudatused seal reeglistikus, äh, kas me nende abil äh, tegelikku raha kasutamist ka kiirendame ja mida komisjon saaks teha selleks, et reeglid muuta rohkem või lihtsamalt rakendatavaks? kuidas te teete koostööd liikmesriikidega selleks, et tõesti see rakenduslik pool lihtsustuks? mulle meeldib äh, väga just see äh, lihtsustatud kuluvõimalus, äh, te olete öelnud, et see muutub kohustuslikuks, see on väga hea, aga kui vaadata seda, mis praeguseni on ära tehtud liikmesriikides, siis väga paljud liikmesriigid ei ole kasutanud neid lihtsustatud võimalusi. miks see nii on, kas te teate? minule on öeldud, et kui keskenduda ainult nendele lihtsustatud kuuluvalikutele, siis tekivad probleemid kontrollide ja auditiga, mis ei eh, keskendu tulemusele, vaid just sisendile ja see kõik on vägagi vastukäiv. ja seetõttu me peaksime seda süsteemi tervikuna parandama selleks, et eh, oleks võimalik eh, need muudatused ka praktikasse rakendada. mulle meeldis ka osa sünergiate koha pealt ja see mõte, kuidas erinevaid fonde kombineerida omavahel, aga meil on väga palju töörühmade kohtumisi olnud ja kuulamisi olnud siin Euroopa Parlamendis sünergiate koha pealt, eriti just EFSI ja Horisondi fondide vahel ja liikmesriigid on alati rõhutanud seda, et meil on probleeme erinevate reeglitega, näiteks Horisondi puhul äh, on äh, ühed reeglid, mis puudutavad riigiabi äh, ja veel ka äh, auditireeglid on ühesugused ja siis EFSI fondide puhul on need reeglid teistsugused. Teie ettekande kontekstis ma kuulsin ka, et te rõhutasite seda teemat, aga ma tahaksin täpsemalt teada, kuidas see probleem lahendatakse selleks, et kõik need uued reeglid saaksid ellu rakendatud, selleks et omalt poolt aidata kaasa paremale rakendamisele praktikas, aitäh! suur aitäh ja proua Tomato, palun, sõna on teil. aitäh. ma tahaksin tänada peadirektorit siia tulemast ja meiega äh, seda teemat arutamast. tahaksin omalt poolt ka paluda selgitusi teatud teemadel, eriti selles osas, mis puudutab sünergiat EFSI ja äh, struktuuri ja investeerimisfondide vahel mind hämmastab see kõik natukene. me oleme rääkinud EFSi lisandväärtusest, äh, selle tulemuste lisandväärtusest, aga praegusel hetkel me räägime siin ju äh, ennustustest, me ei saa mingisuguseid tulemusi garanteerida, EFSI võeti vastu pärast ühissätete määrust ja suunis, suunistest ei piisa strateegia loomiseks. kas teie arvates ei ole riskantne see, et äh, määruse läheb ühissätete määrusele, siis äh, pakutakse välja muudatusi, äh, mis eeldavad äh, seda komplementaarsust EFSI ja investeerimisfondide vahel, kui me samal ajal teame, et tegelikult ei ole läbipaistvust selles osas, kuidas otsustatakse ära need protse-, projektid, mida toetada. kas te võiksite seda teemat natukene selgitada? ja veel üks küsimus, millised on spetsiifilised investeerimiseesmärgid äh, äh, sisserändajate kontekstis, mida see hõlmab, te olete siin öelnud pagulaste hüvanguks võetavate meetmete rahastamisest, jah, ma ei äh, taha suhtuda vaenulikult pagulastesse, mina olen pärit riigist, kus neid vastu võetakse, kus me tegeleme sisserände probleemiga, aga kui vaadata nüüd Itaalia lõunaosa või Kreekat, siis äh, seal on juba praegu äh, tegemist kriisiolukorraga. ja ühtekuuluvuspoliitikat tuleks täiel määral seal ära kasutada selleks, et ühte, äh, et sellest pro probleemist üle saada, aga tõukefondide kasutamine selle probleemiga tegelemiseks ei mõjuta mitte ainult piirkondi, vaid kogu Euroopat. ja ma leian, et see on natukene riskantne lähenemine nende kriisist mõjutatud piirkondade ja nende majanduse jaoks, aitäh! aitäh! tundub, et rohkem sõnasoove praegusel hetkel ei ole, tundub, et küsimusi ei ole, vastuväiteid ei ole rohkem. härra Martin, palun, nüüd on sõna teil vastusteks. Well, th th thank you. aitäh. aitäh nende väga asjakohaste küsimuste eest, ma püüan neile omalt poolt vastata. alustan äh, sellest, miks see ühtse paketina äh, otsustati välja käia. jah äh,, komisjon on tõesti selle välja pakkunud äh, oma vaheülevaatamisettepanekute kontekstis ja ma arvan, et äh, teatises on äh, vägagi hästi see ära põhjendatud. võib-olla peaks meeles pidama ka seda, et äh, Äh, siinkohal tuleb mängu ka üks oht, mida me kogeme sageli, nimelt äh, erinevates parlamendikomisjonides toimuvad eraldiseisvad arutelud, äh, nõukogu samamoodi ja komisjoni erinevates teenistustes samamoodi, kui räägitakse erinevatest fondidest ja erinevatest eelarve osadest. mõnikord see kõik aga ongi üks põhjustest, miks Äh, tundub, et kogu see arutelu ei ole omavahel väga hästi ühenduses ja seetõttu me räägime sünergiatest, äh, meil on erinevad äh, reeglid Horisont kaks tuhat kahekümnele ja fondide puhul teatud ähm, teemadel ja see on nii ka teistes valdkondades sageli. ja põhjus peitub selles, et kõik teevad tööd oma valdkonna kallal ja see on täiesti mõistetav komisjon püüab äh, koordineerida seda kõike, kuid äh, tehniline töö tehakse ära ikkagi erinevates äh, peadirektoraatides ja siis me tuleme välja omapoolsete ettepanekutega. ja me püüame võimalikult hästi seda tööd koordineerida selleks, et see üleüldine lähenemine oleks võimalikult harmoniseeritud ja ühtne. ja te võiksite seda meeles pidada, et komisjon püüab siinkohal astuda sammu edasi ja ta püüab äh, tulla välja harmoniseeritud lähenemisega äh, ja see on seotud ka finantsmääruse muudatustega ja on seotud äh, ka sektoraalsete reeglite, sätete ja muudatustega ja ma arvan, et me peaksime võtma arvesse neid eeliseid, mis meil on või võiksid olla seoses äh, selgema regulatiivse raamistikuga erinevate fondide vahel ja see on üks osa lähed-, äh, lihtsustamisest sellepärast, et rahasaajad tegelikult nii väga ei huvita, kust see raha tuleb, kas ta tuleb siit või sealt allikast. Nad äh, tahavad võimalikult lihtsaid reegleid raamatupidamiseks ja nii edasi, selleks et seda raha lõpuks ka kasutada. see on neile oluline jah, muidugi mõned muudatused on tehnilised äh, ja kindlasti on vaja ka tehnilisi teadmi-, teadmisi ära kasutada selleks, et äh, neid läbi vaadata. ja äh, seetõttu sellel komisjonil siin on ilmselgelt võtmetähtsusega roll mängida nende sätete ülevaatamisel, kus läheb tarvis ekspertteadmisi regulatiivraamistikust, mis praegu kehtib, see on vajalik selleks, et teha muudatusi aga parlament peab äh, ise selle ära otsustama, kuidas seda kõige paremini korraldada ja kõige parem tasakaal saavutada selle tegemiseks. tahaksin mõne sõnaga kommenteerida ka ESIF-it ja EFSit kõigepealt äh, tuleb meeles pidada seda, et kui rääkida Junckeri kavast või Euroopa investeeringute kavast, äh, siis ühtekuuluvuspoliitikal on seal juba oma kindel koht. Äh, sellele viidatakse kui äh, ühele rahastusvahendile selleks, et äh, arengut edendada selleks, et edendada investeeringuid majanduskasvu töökohtade loomisesse ja teatis investeerimiskava koha pealt ütles, et me peaksime fondid võimalikult tõhusaks muutma ja üks viis selle tagamiseks oli finantsinstrumentide kasutamist edendada ja nüüd meil on uus EFSI äh, ülesehitus, äh, mis puudutab ka seda investeeringute kava, meil on üks uus äh, instrument majanduskasvu töökohtade loomise toetamiseks. aga eesmärgid on üsnagi kattuvad, kui me räägime EFSI ja ESI fondide eesmärkidest, nad kattuvad ja see viis, kuidas neid instrumente kasutatakse, peaks olema selline teineteist täiendav. Need instrumendid peaksid võimalikult suurel määral teineteist toetama. tegelikult on võimalik konkreetseid näiteid selle koha pealt ka näha ja see toob kasu äh, kõigile, näiteks taristuprojektide kontekstis on võimalik näha, et äh, projekt on äh, selline, kus EFSI äh, saaks rahastust pakkuda ja siis ESI fondidega on võimalik erasektori rahasid ka kaasata, kas finantsinstrumendi või äh, toetuse näol ja on võimalik näha ka seda, et äh, kasu on äh, EFI kontekstis tulnud äh, VKE-de toetamisest, EFSI rahasid on lisatud mitte ainult ESI rahadele, vaid ka Horisont kaks tuhat kakskümmend rahadele ja seetõttu meie arvates on vägagi mõistlik vaadata, kuidas oleks võimalik erinevaid rahastusallikaid omavahel kokku tuua ja loomulikult tuleb ka tagada, et EFSI äh, tooks kasu mitte ainult äh, rohkem arenenud riikidele ehk siis rikkamatele piirkondadele, vaid ka äh, vähem arenenud ja vaesematele piirkondadele Ähm, erainvesteeringute kaasamine on keerulisem seal piirkondades, kus ähm, leitakse, et riskid on suuremad ja ESI fondide kaasamine oleks siin suureks abiks riskide vähendamiseks, selleks et äh, sealsed projektid ka äh, abikõlbulikeks tunnistataks. Äh, ja Need on siis need eesmärgid, mis meie fondidel on äh, ja me oleme huvitatud äh, sellest, et see töö võimalikult hästi tehtaks ja loomulikult peavad olema ka sellised nii-öelda kaitseklauslid äh, ja ma mainisin ka juba mõnda siin, kuid lõppude lõpuks me peame meeles pidama, et see kõik saab toimida ainult programmi juhtiva üksuse heakskiidul, et EFSI ja ESIFi fondide kokkutoomine äh, on võimalik ainult siis, äh, kui äh, see juhtiv asutus sellega nõus on ja leiab, et see on hea mõte ja see siis programmi strateegiasse sisse tuuakse mis puudutab äh, nüüd äh, uut investeeringute prioriteeti, mis keskendub äh, pagulasküsimusele, siis siin on olukord selline, et tegelikult ERDF-i raha on võimalik kasutada, sotsiaalfondi on loomulikult võimalik kasutada, sest et nemad suunavad oma rahasid sotsiaalse rente-, migratsioonile ja komisjon on juba kuud tagasi kirjutanud liikmesriikidele selleks, et julgustada ERDF-i rahade kasutamist seal, kus see mõistlik on, selleks, et toetada ka investeeringuid, mis aitaksid tegeleda just äh, pagulaskriisist tulenevate väljakutsetega. selle investeeringute prioriteedi kontekstis me tahame äh, Äh, luua sellele kõigele selgema aluse, sellepärast et kui äh, olemasolevaid sätteid tõlgendada, siis äh, tekivad küsimused ja kõhklused, et kas see, mis toimub, on kaetud konkreetse sättega või mitte. meie tegevuskava peaks vähendama riske ja suurendama selgust. ja see on siis see põhjus, miks me seda teeme ja loomulikult peavad need juhtorganid otsustama, kas nad tahavad seda mm, võimalust kasutada või mitte ja Ehm, võib-olla nad saavad siis osa rahadest eh, nende väljakutsetega tegelemiseks suunata, aga meie jaoks on ehm, see mõistlik eh, ja me peame tagama hea raamistiku, et see oleks ka võimalik. mis eh, puudutab nüüd väikse skaala eemaldamise taristuprojektide puhul, siis ma arvan, et seda ei tohiks vaadata kui vaba voli andmist, et rahasid võib kõigeks kasutada loomulikult me ei toeta investeeringuid kultuurimälestistesse ainult äh, kultuurimälestiste kui sellepärast. tegemist peab olema äh, projektidega, mis toetavad ka majanduskasvu ja loovad töökohti. aga kui me räägime turismivaldkonnast, äh, siis jah, Äh, teatud piirkonna majandusliku arengu toetamiseks on võimalik tõesti äh, toetada ka kultuurirajatiste, monumentide mm, püstitamist. selles raamistikus on tegelikult äh, selline asi juba praegu ka võimalik. siin on küll ka mõningaid väikseid anomaaliaid olnud, aga, aga siiski see on võimalik. nüüd sünergiate küsimus. ja see kuidas me äh, tagame selle, et lihtsustatud kulude aspekt ka toimiks äh, reaalsuses. me peame vaatama, kui palju on võimalik sünergiatega ära teha. riigiabi on äh, see, mis ta on, riigiabi. ja kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend perioodiks me ei hakka ju muutma riigiabi sätete reegleid. Eh, riigiabi sätted kehtivad EFSile, eh, neid käsitletakse eh, kui avalikke vahendeid, aga need ei kehti otsekulutustele, otsetoetustele Horisont kaks tuhat kakskümmend ja muudes valdkondades seda võib veel arutada pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, aga senini seda me muuta ei saa. me oleme aga keskendunud teatud konkreetsetele küsimustele, näiteks Äh, tippmärgisele, seal of excellence, äh, meil on teatud tõlgendus, äh, mis puudutab riigiabi ja seda, mis alustel saab kaks tuhat kakskümmend Horisont programmis toetust. ja nüüd on meil selgus Äh, majas selles äh, osas, mis äh, peab läbima riigiabi kontrolli ja mis mitte, ehk siis me tegeleme selle teemaga väga otseselt. kuidas aidata liikmesriikidel kasutada seda lihtsustatud kulude küsimust või võimalust, siis jah, me tegeleme sellega, see on olnud valdkond, mida siiani on kasutatud rohkem Sotsiaalfondi valdkonnas kui Regionaalarengu fondi puhul ja me peame selle teemaga tegelema. meie tahame seda, et kui need sätted nüüd vastu võetakse, siis me pakume liikmesriikidele omalt poolt palju tuge ja abi ja loomulikult teil on õigus, me peame tagama, et tegemist äh, oleks sellise lähenemisega, mis hõlbaks ka audiitoreid äh, ja seda, et nemad ei peaks ja me peame vaatama, kas on vaja muuta ka auditeerimispõhimõtteid või mitte. ja nüüd äh, viimaseks auditiriski küsimus tõusetus siin ka. kas Eh, tegu on lihtsustamisega, kui me oleme suunatumad eh, rahasaajatega tegelemisel. Eh, ja kõigepealt on see üksus, kes saab raha ja siis pärast seda tuleb audit. Managing authorities peaksid ka oma töös olema konkreetsemad, nad ei peaks külastama neid rahasaajaid, kelle puhul on risk väga madal ja tegelikult auditid on ju mõeldud selleks, et süsteemi toimimise koha pealt meile tagasisidet anda ja eh, seetõttu on meil määruses paika pandud süsteem, mis võimaldab auditeerival asutusel eh, eh, võimalikult lihtsalt saada informatsiooni. kasutatakse statistilisi valikandmeid ja teatud valim peab olema aga see tähendab seda ka, et tegelikult on selle tegevuste arv, mida auditeerima peab, üsnagi piiratud. nüüd tuleme tagasi ajakava juurde, nagu ma alguses juba ütlesin, siis eh, meie arvates on siin vaja kiiresti tegutseda ja meie eesmärgiks on see, et need muudatused eh, võetakse vastu järgmise aasta keskel ja ma arvan, et äh, see on midagi, mm, mille suunas kõik institutsioonid peaksid liikuma ja selle nimel koostööd tegema, selleks et äh, me saaksime kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmidele tagada ka kõige suurem positiivse mõju, mis võimalik, aitäh! suur aitäh selle väga huvitava arutelu eest, nii et see oli siis see kergem osa enne meie koordinaatorite kohtumist, suur aitäh, suur aitäh ettekande eest! aitäh osalemast meie komisjoni koosolekul ja nüüd on siis avalik osa koosolekust läbi ja kõik regionaalarengu komisjoni liikmed, kes ei ole koordinaatorid, palume teil siit lahkuda, jätkame koordinaatorite koosolekuga